Okay, colleagues, we are going to make a start. kolleegid, me alustame, me oleme küll minuti hilinenud, aga ma hoolitsen selle eest, et me kasutame, eh, teeme tasa selle aja. mul on väga hea meel täna õhtul siin olla, et juhatada seda avalikku kuulamist ja tahaksin eh, teid tervitada eh, meie, tahaksin meie komisjoni nimel tervitada härra Kristus Stiljanidist kes on määratud eh, humanitaarabi ja kriiside haldamise volinikuks. E, eile õhtul meil juba oli üks kuulamine, aga nende jaoks, kes kohal ei ole, ma tutvustan teile menetlust. me tugineme siin kodukorra reeglile sada kaheksateist ja lisale kuusteist. me hindame kõigi komi-, volinikukandidaatide Äh, üldpädevust, nende pühendumust Euroopale ja ise sõltumatust. parlament hindab samuti volinikukandidaatide arusaamist nende pädevusalast ja nende suhtlusoskusi ja meie tänase kuulamise eesmärk ongi siis äh, voliniku kandaadi, kandidaadi vastavaid oskusi hinnata. tahaksin teile teatada, et meie kuulamist kantakse üle Euroopa Parlamendi veebilehel ja samuti ka satelliidi teel, nii et, et tere tulemast kõigile neile, kes meid siis jälgivad väljaspool seda saali. videosalvestus on samuti kättesaadav mõni aeg pärast seda kuulamist tõlge sellel kohtumisel on kahtekümne kolme keelte me kõik äh, töötame suure ajasurve all, aga ma palun siiski, et te ei räägiks väga kiiresti, sellepärast et muidu ei jõua tõlgid teid korralikult tõlkida. Äh, täna on lausa tegemist äh, rahvusvahelise tõlkide päevaga ja seega tahaksin kõigile tõlkidele soovida head rahvusvahelist tõlkide päeva. Now we send me saatsime oma volinikukandidaadile mõned kirjalikud küsimused, ta on neile vastanud ja nende vastuste koopiad on teile välja saadetud niisiis, teil on võimalik nendega tutvuda. ja nüüd selgitan siis, kuidas me kuulamist korraldamine, kõigepealt härra Stiljanides teeb sissejuhatava sõnavõtu, mis ei kesta üle viieteistkümne minuti ja siis äh, kuulamise peamine osa, nagu eile õhtulgi, koosneb neljakümne viiest küsimusest. esimeses küsimuste voorus saab iga fraktsioon esitada üheminutise küsimuse ning volinikukandidaat Äh, saab äh, pooleteiseks minutiks siis võimaluse vastata ja pärast seda, kui volinikukandidaat on vastanud, on võimalik esitada lühikene kolmekümnesekundine lisaküsimus ja vastus võib olla natuke pikem. nii et, et äh, neli minutit siis küsimuse kohta. ja ülejäänud küsimused on siis kolmeminutised, üks minut küsimus, kaks minutit vastus, nii et, et kolleegid, palun jälgige aega me ei taha etteantud ajapiire ületada. meil on kaks küsimust ka komisjonidelt, kes on siia kutsutud, sellepärast et nende töö puudutab selliseid valdkondi, mis on meie pädevuses Välisasjade komisjon ja Keskkonnakomisjon niisamuti. pärast seda, kui need komisjonid on saanud samuti sõna, saavad siis eh, küsimusi esitada fraktsioonide esindajad ja alustame nüüd siis meie kuulamist, härra Stiljanides, teil on sõna kuni viieteistkümneks minutiks, palun